on arutelu lõppenud ning me jõuame üheminutiliste sõnavõttude juurde vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kolm alustab kolleeg Notš. köszönöm szépen a szót elnök úr! engedjék meg, hogy az els... Suur tänu, härra president. Tegemist on minu esimese sõnavõtuga siin kojas, seetõttu lubage end tutvustada. Minu nimi on Joosef Nagi ning ma olen Slovakkiast pärit, ma räägin edasi ungari keeles. Lugupeetud härrad saadikud, sada aastat tagasi puhkes esimene maailmasõda ning kui ma mõtlen Euroopa tulevikule, siis haarab mind õudus. Ukraina, Süürius, Iraak, pandvangi kurjategede hukkamine, meie poliitikat määrab Putin, me ei ole üksmeelel. omal ajal me rõõmustasime selle üle, et Slovakkia liitub Euroopa Liiduga pärast äh, pikka aega kommunismi all. me lootsime, et nüüd algab vabaduse aeg, me nägime äh, äh, turvalist tulevikku, kuid nüüd äh, Eh, kuuleme me järjest rohkem populistlikke kõnesid, Euroopa ühtsus on ohus. Eh, mina küsin siin eh, härra Farage'ilt, mis on tema sõnum Šoti referendumil osalejatele? suur tänu kolleeg Notšile, suur tänu, ütleb president Auch wenn es Ihre erste Rede ist, wir haben One-Minute-Speeches und wenn... Nüüd on meil siin tõepoolest üheminutilised kõned ja kui me soovime lõpule jõuda mingil ajal, siis me palu-, eh, siis ma palun teid ikkagi ajas kinni pidada. kolleeg Simon, palun. Euroopa peab keskenduma rohkem oma ressurssidele ning eh, arenenud eh, tehnoloogiale, olema modernsed. see on see, mis siin maanurgas ehk Euroopas meil on hästi välja tulnud. minu valijad West Midlandsis eh, toodavad eh, selliseid tooteid, mida eksperdid, eksporditakse üle kogu maailma, sellega luuakse tuhandeid töökohti, aga eh, soovitakse ka paremaid töötajaid, et, et meie koolidest tuleksid oskuslikumad töötajad, seetõttu me peame rohkem tähelepanu pöörama haridusele, et meil oleks tulevikku, seetõttu Euroopa poolaasta raames tuleb prioriteediks seada haridus muude prioriteetide kõrval. meie noortel on vaja kvaliteetseid töökohti ja selleks peavad nad olema ka vastavalt, vastava hariduse saanud. suur tänu, kolleeg Simon, järgmisena kolleeg Kuzmjuk

panie przewodniczący! bardzo często w naszych krajach väga sageli näeme me eh, oma eh, riikides seda et meie töö parlamendis ei huvita mitte kedagi. mõelgem vaid valimisosalusele Euroopa Parlamendi valimistel. Brüsselis on aga eh, Roman Wojcik ja Grzegorz Poolast eh, ning eh, nemad käisid palveränduritena läbi terve Euroopa. Nad hakkasid Põhja-Iirimaalt pihta, nad jõudsid, nad alustasid oma retke Poolast, Blogovitšist ning nad kandsid kaasas püha Benedikti äh, ikooni, nad tõid selle Euroopa Parlamenti sõnumiga Ukrainale, rahusõnumiga. Nad tulid Euroopa institutsioonide keskmesse, nad soovisid meid meie töös inspireerida. ma loodan, et püha Benediktuse ikoon e, toob meie tööle edu. kolleeg Jakovtšitš järgmisena mada je danas potpuno jasno da u našem mandatu ovdje nećemo imati novih kolegica täna on täiesti selge et meie valitsuse ajal me arvatavasti endale siia uusi kolleege juurde ei saa, kuna laienemisprotsess on järgmiseks viieks aastaks peatatud, kuid äh, kindlasti peaks äh, see protsess alatiseks äh, peatuma, sest riigid kagu Euroopas, ka nendel on omad äh, ambitsioonid äh, Serbial, Montenegrol ning Albe-, Albaanial ja need arutelud, mis mul on äh, suvel olnud nende riikide peaministritega, näitavad, et olukord Serbias ja Montenegros on selline, et nad on väga huvitatud, et ka nende esindajad oleksid ka Euroopa Parlamendis muidugi peavad nad täitama, täitma kõik äh, eeltingimused äh, liitumiseks, kuid ma leian, et Balkanil on vaja rahu ja rahu võrdub Euroopa Liiduga, nii et neil on vaja selget liitumisperspektiivi. suur tänu kolleeg Jakovtšitšile, järgmisena kolleeg Haris Jobauns la mayoría de la sociedad vasca tiene dos prioridades. suur tänu, härra president. Euroopa ühiskonnal on kaks prioriteeti, iseotsustamisõigus ja vabadus. me näeme me aga, et meil on vaja oma õigusi e, kaitsta ja meil on aga e, õigused rahvastena, õigused ka eraisikutena. rahvad soovivad demokraatiat ning e, meil on vaja lahendada konfliktid Euroopas. parlamendil on võimalus kutsuda üles ka Prantsusmaa ja Hispaania valitsusi äh, lähtuma vajadusest leida lahendused keerulistele olukordadele. Nad ei tohi lähtuda kättemaksu soovist. me kahekümne kaheksa noore vastu on algatatud prots-, kohtuprotsess, neid, nad on vahi all, nad kannatavad ebaõiglase kohtlemise käes, see kohtuasi puudutab kogu Hispaania ühiskonda ning siin on vaja leida kiire lahendus. aitäh kolleeg Juaristi Abautsile, järgmisena kolleeg Maragan president us parlo un cop més en català per uns segons. Eh, suur tänu. Eh, kõneleja alustas katalaani keeles, eh, tõlge jätkub, kui räägitakse edasi hispaania keelt. Äh, äh, härra kolleeg, kas te kuulete mind, küsib president. jah, jah, ma räägin edasi hispaania keeles, ütleb kõneleja president ütleb, ma sooviksin siiski juhtida tähelepanu sellele, et meil on kakskümmend neli sõnavõtjat ja kui te soovite kasutada mõnda muud äh, keelt, siis tõlget me ei saa tagada. kui te soovite, et terve Euroopa kontinent teid mõistaks, siis palun kasutage Euroopa Liidu töökeelt. palun jätkake nüüd Eh, jah, just seda ma nüüd teen. Eh, Kataloonia, eh, katalaanid on vana Euroopa rahvus, me oleme Euroopa õigussubjekt, me oleme sellest teadlikud ja me teame, mida me soovime saavutada. Kataloonia see öö, soovime me edastada teile selge poliitilise sõnumi, me soovime demokraatiat, meil on, me soovime, et Euroopa ei oleks meie püüdluste suhtes pime. meil on selged nõudmised, tegemist on ajalooliselt kujunenud rahvusega äh, ning äh, meie äh, tulevik on seotud Euroopa tulevikuga. Šotimaa ja Kataloonia on hea näide selle kohta, kuidas võim liigub Euroopa Liidus, kuidas võim nihkub. me oleme huvitatud iseseisvuse saavutamisest, me soovime, et Euroopa oleks tõhus tõhusam toimima, me soovime anda oma panuse Euroopa sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. suur tänu kolleeg Maragalile, ütleb president, järgmisena kolleeg Eikon. Thank you, Mr President. On the 16th of August aitäh, härra asepresident. kuueteistkümnendal augustil äh, hukkusid äh, põgenikud äh, minu valimispiirkonnas äh, kaubakonteinerites. kui me räägime immigratsioonist Euroopa Liidus, siis Ühendkuningriigist räägitakse tihtipeale kui väga leebest immigratsiooniriigist ja surve rände osas on meie maale väga suur. see ei ole õiglane, ähm, see ei ole õiglane ähm, meie riigi rahvale. tegemist on äh, meie riigi rahva sooviga enda piirid ning enda äh, maa enda kasutusse tagasi saada. Eh, suur tänu kolleeg Eikerile, järgmisena Korv-, eh, Korvin Mikke, palun. Europe was never united. Euroopa ei ole kunagi olnud ühendatud, Euroopa Liidud on üks eh, teise vastu sõjas olnud, kuid me areneme edasi, kuid nüüd Euroopa Liidu all me näeme, et majanduskasv on nullilähedane ja see on häbiväärne see on häbiväärne, et me enam edasi ei arene, Euroopa Liit äh, on tegelikult Euroopa vastand, acquis communautaire on vastuolus Euroopa Liidu väärtustega. Euroopa on hea, Euroopa Liit on halb. me näeme selle tulemusi äh, väga selgelt, näeme, et äh, Lõuna-Prantsusmaal on tekkimas äh, kalifaat, tegemist on äh, äh, kunstliku moodustisega Euroopa Liidu näol. ma mõistan tugevasti hukka nii Euroopa Liidu kui ähm, Aki kommenteeri. suur tänu kolleeg Korvin Mikkele ja järgmisena kolleeg Häis. mikro, mikro vabandan. aitäh, austatud president, täna õhtul, kui lubate, tahaksin äh, rääkida ühest vaidlusest, mis äh, hõlmab mitmeid äh, Iiri ehitusettevõtteid, kellel on olnud suuri raskusi Poola ametivõimudega viimastel aastatel. Need vaidlused said alguse aastast kaks tuhat kaksteist kakssada viiskümmend miljonit eurot on kaotatud sadu töökohti Ehm, on läinud kaotsi selle vaidluse tõttu ja see hõlmab äh, ka viit teist riiki, kellel on probleeme äh, Poola äh, maanteede ametiga. ma palun, et Poola maanteede amet võtaks Eh, hagedage kõigepealt eh, õiglaselt ühendust, teiseks ma palun ameti, ameti, Poola ametivõimudel koheselt eh, algatada sõltumatu lepitus selleks, et vaidlus lahendada ja kolmandaks ma palun komisjoni ühe voliniku olemasolul siin vaadata, kas oleks võimalik Euroopa tõukefonde kasutada Euroopa maksumaksjate heaks Ehm, ning vaadata, et neid rahasid tõesti kas-, on kasutatud ja kasutatakse ehm, reeglite kohaselt. suur tänu kolleeg Häesele ja kolleeg Anderson järgmisena. European... aitäh, härra asepresident. Ehm, läbirääkimised veeküsimused, see lõpevad äh, peagi. Äh, ma olen osalenud, aitäh kõigile, kes on äh, veekampaanias osalenud. partnerlus erasektoriga ekspertteadmiste edasikandmiseks, teadus-arendustegevuseks on väga kasulikud, aga mitte siis, kui lihtsalt seda tehakse kasu eesmärgil Londonis me oleme näinud, kuivõrd vee hinnad, kuivõrd drastiliselt on vee hinnad tõusnud pärast seda, kui veevärk erastati sada miljonit eurot on nüüd äh, makstud välja dividendidena ja seda olukorras, kus äh, majanduslangus on äh, valusalt tabanud kõiki elanikke. nii et erastamine on viga, komisjon peab olema julge, ei tohi enam öelda, et meil ei ole õiguslikku alust või tuleb tagada neutraalsus, Euroopa meetmed peavad tagama demokraatliku kontrolli veevärgi küsimuste üle suur tänu kolleeg Andersonile, järgmisena kolleeg Bilbao Barandika, palun. suur tänu, härra president räägiksin äh, probleemist, äh, mis puudutab äh, Baskimaad, Flandriat, paljusid riike. Šotimaa peab leidma lahenduse sel nädalavahetusel, kuid see ei saa olema mingi tõeline lahendus meil äh, tuleb nendele küsimustele läheneda täie tõsidusega, me peame mõtlema demokraatiale, kodanike õigustele, seetõttu ma nõuan, et Strasbourgi avaldus jõustatakse, et kõikide Euroopa Liidu kodanike õigused oleksid tagatud me näeme, kuidas traditsioonilised riigid on lagunemas niimoodi eh, eh, on meil aga eh, probleeme töötada edasi põhimõtete alusel, mida meil järgime juba seitseteist aastat. järgmisena saab sõna kolleeg Karsi. August the thirty first last marked twenty 20 kolmekümne esimene august äh, äh, oli väga oluline etapp äh, Iiri rahuprotsessis ja see lõi aluse kokkuleppele, mis aitas rahu tõepoolest ka kehtestada. kuid hiljuti sellise dialoogi valmidusest on puudu jäänud nii Iiri valitsuse, kuid eriti just Briti valitsuse poolt. me teame, et erinevad läbirääkimised ja protestid ohustavad rahuprotsessi Iirimaal ja ma tahaksin äh, kutsuda üles mõlemaid valitsusi uuesti tõsiselt sõhtuda eh, saavutatud kokkulepetesse ning eh, rahuprotsessi jätkamise, et see oleks eeskujuks konfliktide lahendamiseks ka edaspidi kogu maailmas. palju tänu, härra kolleeg Kaartsi. Eh, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et aeg-ajalt läheb siin lambikene põlema, siis kui äh, kõneaeg otsa saab, ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et äh, ja see peab juhtima tähelepanu sellele, et kõneletakse liiga kiiresti. ma paluksin teil rääkida normaalses tempos. järgmisena kolleeg Lambert, palun. Uh, aitäh, president. mina sooviksin äh, teie tähelepanu pöörata äh, nendele suurtele üleujutustele Indias ja Pakistanis, Kashmiris, kus sajad on hukkunud, tuhanded on pidanud oma kodust lahkuma, on kaotatud mm, elatusvahendid ning me oleme kuulnud, et tegemist on kõige õudsemate üleujutust, üleujutustega viimastel aastakümnetel Kashmiris. oleme näinud neid mm, traagilisi sündmusi ja tuleb mõelda selle peale, et toetada India ja Pakistani valitsusi võitluses üleujutuste tulemustega. kutsun üles Euroopa Liitu aktiivselt eh, toetada eh, seda, et India ja Pakistan teeksid koostööd eh, veemajanduse küsimustes, katastroofide ennetamise ja tõkestamise valdkonnas. Need kaks valitsust peavad tulema kokku selleks, et sellest koostööst saaksid nende elanikud kasumit, et see konflikt pidevalt jätkuks. Eh, suur tänu kolleeg Lambertile, järgmisena kolleeg Ferrara, palun. Eh, suur tänu. Eh, Itaalia majanduskriis ning rändevood on viinud selleni, et inimeste põhiõigused on ohus inimesed on meeleheitel, nad eh, soovivad, et nende õigused oleksid kaitstud eh, kuid eh, samas põgenevad meie juurde inimesed konfliktipiirkondadest, nad tulevad kummipaatidega üle Vahemere ning eile me kuulsime taas kord uudistes, kuidas kakssada viiskümmend inimest hukkusid meie ranniku ees meil on vaja väga palju raha selleks, et parandada e, süsteemi, e, e, kuidas meie piire hallatakse, meil on vaja meetmeid olukorra parandamiseks transiidiriikides, lähteriikides. me peame vältima pettusi ja raha raiskamist, kuid meil on vaja näidata üles tõelist solidaarsust sisserändajatega, me peame pöörama tähelepanu rändekoridoridele, aitäh. suur tänu kolleeg Ferrarale, järgmisena kolleeg Papadakis, palun. Ευχαριστώ. Οι αποφάσεις της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουαλία... Suur tänu. NATO hiljuti hiljutise eh, tippkohtumise tulemused on suunatud rahvusvahelise õiguse rikkumisele. Eh, me näe-, eh, imperialistlik võitlus haarab kaasa Euroopa rahvad, NATO õppused Ukrainas viivad selleni, et me jõuame konflikti Venemaaga ning praegu tänane Pariisi konverents Euroopa Liidu ja NATO suhete koordineerimise kohta annab samuti oma panuse sellesse, et Euroopas hakatakse piire ümber kujundama. me soovime, et meie suhted NATO-ga oleksid aga suunatud sellele, et kõik lähtuksid rahu kaitsmise vajadusest. Kreeka kommunistlik partei nõuab, et Äh, Kreeka äh, sõjavägi lõpetaks koostöö Euroopa Liidu sõjaliste jõududega ja NATO-ga. me kutsume NATO-t üles kaitsma riikide ja rahvaste suveräänsust. suur tänu, kolleeg Papadakis sooviksin juhtida tähelepanu veel sellele, et meil on keskmisest rohkem Äh, uusi kolleege ning äh, tuletaksin meelde, et üheminutiline kõneaeg kehtib siiski kõigile, teil on väga palju öelda, kuid ees, äh, me peame lähtuma sellest, et kõikidel on üks minut aega ja palun ärge rääkige liiga kiiresti, ärge lugege oma teksti liiga kiiresti maha, tõlgid ei jõua teile järele, teie sõnum ei jõua kohale ning ähm, ma üheminutilise kõneaja möödudes äh, üks minut viis sekundit, siis ma katkestan teid. Ähm, äh, lühike kõne võib olla sisukam äh, kui pikk kõne, nii et nüüd saab sõna juba kolleeg Tõkes, kes teab, kuidas meie kord käib. elnök úr, a romániai magyarság egyöntetűen kiáll. austatud härra president Rumeenia ungarlased toetavad äh, territoriaalset terviklikkust. Rumeenia valitsus äh, on vähemuste enesemääramise vastu. Rumeenia meedia on Ungari vaenulik, nad ajavad äh, poliitikat, mis on suunatud iseseisvuspüüdluste vastu Rumeenia valitsus õhutab vaenu Rumeenia politsei on võtnud ette aktsioone ungarlaste õiguste piiramiseks ning meie seaduslikud, seaduslikud püüdlused autonoomia poole on ohus. ma kutsun presidenti ja Euroopa Parlamenti üles Transilvaania ungarlaste õigusi kaitsma. ma kutsun üles kaitsma meie seaduslikku püüdlust autonoomia poole, aitäh kolleegid. suur tänu kolleeg Töökasile. kolleeg Niidermüller, palun. suur tänu, härra president täna pealelõunal oli meil lühike arutelu eh, selle üle, kas on üldse mõtet Ungariga tegeleda. Eh, üks saadikutest ütles, et siin ei ole mingeid uudiseid, kuid mina sooviksin öelda, et uudiseid on küll Ungari peaminister näiteks äh, on äh, hukka mõistnud kodanike vabaühendused. Äh, siin ei ole tegemist puhtalt Ungari küsimusega, see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike see on esimest korda, kus mingi Euroopa Liidu liikmesriigi peaminister kasutab oma võimu selleks, et suruda alla kodanike vabaühendusi, ta seab oma huvid, oma võimupüüdlused kõigest muust kõrgemale, meie peame sellele, selle vastu välja astuma ning ma sooviksin rõhutada, et siin on tegemist kogu Euroopat puudutava küsimusega. aitäh kolleeg Niedermüllerile ning nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Mattias. Marias. Marias Palun. suur osa Kreeka riigivõlast äh, on Euroopa Keskpanga käsutuses, äh, kes äh, võttis vastu või kes võttis selle vastutuse enda peale rahvusvahelistel rahaturgudel. me näeme et äh, sellisel viisil on võimalik Keskpangal teenida kakskümmend kaks miljardit äh, eurot ja panna enda taskusse Kreeka rahva arvelt, äh, vaese rahva arvelt selline suur summa. Ateena valitsus kehtestas ülimalt kõrged maksud kreeklastele see kõik äh, on spekulatsioonid, mida tehakse Euroopa rahvaste arvelt. Kreeka ei peaks äh, tagasi maksma midagi muud kui ainult selle laenu põhiosa ja ta peaks äh, null koma viieteistkümne protsendise ähm, intressimääraga need ähm, võlakirjad tagasi ostma. Frau Kollegin Harkin. järgmisena kolleeg Harkin, palun austatud president, juunis kaks tuhat kaksteist ülemkogu palus äh, riigivõla ja pankade vahelise seose lõhkuda. Äh, räägiti sellest, et äh, vaadatakse üle Iiri majanduslik olu, rahanduslik olukord ja võimalused rekapitaliseerida Iiri pankasid. vaid kuu hiljem tuldi välja ühisavaldusega kus öeldi, et Iirimaa on eriolukord ja härra Juncker ütles, et et teatud tagasiulatuvat mõju peab ESM-i raames võimaldama, vastasel kujul ei ole ta mõttekas mõistlik. aga tänasel päeval ei ole jõutud mitte kusagile, kui te ei tea, siis Eurostat kinnitas, et Iirimaa, millel on vähem kui üks kus on äh, rahvaarv, on vähem kui üks äh, protsent Euroopa Liidus, äh, kandis endal üle kolme protsendi koormast panganduskriisi tagajärjel. ja ESM-i tuleb nüüd kasutada selleks, et tagasiulatuvalt rekapitaliseerida Iiri pankasid, et süsteem oleks õiglane. suur tänu kolleeg Haakinile. järgmisena kolleeg Mah. Sorry. vabandust, ütleb härra president, kolleeg Boylan kõigepealt uh,. EU and Irish citizen seven. Euroopa Liidu Iiri kodanik äh, Ibrahim Halawa peeti kinni äh, Egiptuses äh,, ta oli Egiptuses puhkusel äh, ja senimaani on ta Egiptuse vanglas, süüdistust ei ole talle esitatud, tõendeid ei ole välja toodud. Ibrahim elab kohutavates oludes, kannatab eh, ka füüsilise vägivalla all. Eh, ta on ilma süüdistuseta vangi pandud eh, selle augustil pidi olema kohtuistung Ibrahim Halava Eh, küsimuses ja eh, kohtu ees oli toona eh, korraga sadu kohtualuseid ja alaealine jäi endiselt vanglasse ilma süüdistuse esitamata, ei saa käia koolis. kutsun üles Euroopa Liitu nõudma tema vabastamist ning ma loodan, et uus kõrge välisasjade esindaja astub samme ja teeb kõik selleks, et see, mida on Euroopa Liidu tasandil või võimalik ära teha, saaks ka tehtud. suur tänu kolleeg Boylenile, nüüd kolleeg Mah, palun. Dámy a pánové, na tomto zasedání bude... Austatud daamid ja härrad, peagi hakkama arutama Euroopa Liidu eelarvet äh, järgmiseks aastaks Äh, pidagem meeles seda, et need miljardid tulevad meie kodanike taskust, see raha ei ole kuskilt taevast sülle langenud. võib-olla mõned teist arvavad, et Brüsseli kaudu laiali jaotatav raha aitab elujärge parandada, aga mina usun, et see, see on eksiarvamus hoopis, äh, asi on tegelikult hoopis vastupidine raha, mis äh, jaotatakse äh, laiali Euroopa kaudu, mõjub meie majandusele halvasti, suurendab võlakoormust, need toetused, mis makstakse välja ettevõtete, ettevõtetele kellegi teise arvelt, tähendab seda, et võidavad vaid ettevõtjad, mida rohkem raha laiali jaotatakse, seda suurem on ka korruptsioon. ja kolmandaks, vaesemad riigid soovivad üha rohkem raha juurde eh, toetud, toetusteks. minu arvates raha ümberjagamine kahjustab majandust, me peaksime sellest loobuma. suur tänu, kolleeg Mah. järgmisena kolleeg Kluun um, aitäh härra see president väikesed regionaalsed kohalikud äh, lennujaamad, nendel on äh, keskne roll mängida nende regioonide arengus ja loodan, et ka tulevane volinik äh, keskendub nende lennujaamade arengule, et nad saaksid edasi olla nende regioonide südameks, et äh, oleks tagatud tõhus transpordisüsteem, mis kasutaks ära täielikult siseturu võimalusi laienenud Euroopa Liit tähendab suuremat arvu eh, reisisihtkohti ja väga tähtis on, et regioonides oleks aktiivsed lennujaamad ja et eh, suurem liikuvus oleks sellega tagatud. me teame, et ka ettevõtted eh, on enam valmis investeerima regioonid, regioonidesse, mis on paremini ligipääsetavad ka turismi seisukohast laienevas Euroopa Liidus on lennujaamade roll väga suur ja ma sooviksin, et komisjon tagaks, et ka järgmisel ametiajal investeeritakse edasi väikestesse lennujaamadesse. suur tänu, kolleeg Kloon, nüüd kolleeg Jutova. aitäh, üle kolmesaja miljoni euro kahjusid kanti äh, laussadude tõttu Bulgaarias. see tähendas ka seda, et paljud kaotasid oma kodud, meie majandus, meie põllumajandus äh, äh, vajavad üles, taasülesehitamist loodus ei hävita inimtegevust mitte ainult Ida-Euroopas, selle aasta alguses me muutsime määrust Euroopa Parlamendis selleks, et paremini kasutada äh, rahalist äh, abi ja nüüd selle kuu lõpuks Euroopa Komisjon peab välja tulema käsiraamatuga selleks, et äh, vahendite kasutamist lihtsustada ja ma kutsuksin üles komisjoni luuma, looma heatasemelise dokumendi selleks, et nende vahendite kasutamine tõepoolest lihtsustuks, meil on vaja lisavahendeid. suur tänu kolleeg Jutovale. kolleeg Budat ma ei näe, niisiis saab sõna kolleeg Plenkovitš gospodine predsjednie härra asepresident härra volinik, ma tahaksin mainida horvaatide õigusi Serbias. horvaadid, kes on vähemuses eh, Serbias, neid on viiskümmend seitse tuhat. härra Nikolitši avalduses kõik kooliõpikud äh, horvaatidele trükitakse edaspidi kirillitsas, see on äh, Serbia-horvaatide diskrimineerimine, see ei ole kindlasti äh, õige poliitika, ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks läbirääk-, liitumisläbirääkimistes peatükis kakskümmend kolm ja kakskümmend neli seda ka välja tooma et see oleks üks nendest elementidest, äh, mida Serbia peab täitma selleks, et liiguda Euroopa Liidu poole. me tahame äh, saada ka vahendeid horvaadi keele ning kultuuri kaitsmiseks äh, Serbias. suur tänu kolleeg Plenkovitšile, järgmisena kolleeg Caputo. suur tänu, härra president jäätmekriis Itaalias on muutunud tsükliliseks. see kuidas kriisi püütakse lahendada, lähtub tõepoolest heast tahtest, kuid edu saavutatakse väga vaevaliselt. inimeste elutingimused on aga järjest halvemad. inimesed elavad keset jäätmeid, Itaaliat on sageli äh, Äh, süüdistatud selles, et äh, meil rikutakse jäätmekäitluse seadusi, meil on väga palju kohalikke äh, omavalitsusi, kes peavad toime tulema illegaalsete prügilatega, me peaksime nüüd tõepoolest püüdma selle asja kontrolli alla saada, siin on korralagedus läinud üle piiri meil on pakendite kohta äh, direktiiv vastu võetud, see võiks olla Euroopa Liidule äh, ka äh, aluseks võidelda tõhusamalt selle nimel, et jäätmemajandust kontrollitakse, et leitakse inimesed, kes peavad vastutama rikkumiste eest siin on tegemist äh, äh, tragöödiaga, mis meid kõiki ohustab. Äh, kolleeg Caputo, suur tänu, ütleb härra president, meil on veel kaks kõnelejat, kolleeg Pugovitš, palun kõigepealt. aitäh, et mulle sõna andsite, härra asepresident. Hol-, Sloveenia on tihti hukka mõistnud läbipaistvuse puudumist äh, eriti mis puudutab äh, gaasiterminali äh, äh, Trieste lahes. see on üks väga tähtis sadam, meie jaoks on tähtis ka turismi jaoks ja gaasi terminalide seadmine otse piiri juurde on, on Sloveeniale vastu võetamatu, eriti see, kuidas seda läbi viidi Sloveenia keskkonnaühendusi ei kaasatud äh, sellesse arutelusele, seetõttu äh, me kutsume üles Itaaliat, Sloveeniat ning Horvaatiat üles leidma ühine lahendus selle gaasiterminali asukoha leidmiseks. suur tänu kolleeg Bogovitšile ning äh, lõpetuseks saab sõna kolleeg Preda. aitäh härra asepresident, ma tahtsin rääkida selle valguses, mida Viktor Ponta, Rumeenia peaminister hiljuti ütles selle kohta, et äh, kümneaastane Trajan Pasescu valitsemine äh, kümneaastane valitsemine jättis Rumeenia ühiskonnale samasuguse jälje nagu natsirežiim äh, Saksamaal. ma ei tea, kas keegi saaks äh, nõustuda sellise äh, avaldusega, kui ühte demokraatlikku riiki Euroopa Liidus võrreldakse totalitaarse režiimiga. võib ju enda liberaalseid või konservatiivseid vastaseid kritiseerida, kuid praegu trivialiseeritakse natsi, äh, natside kuritegusid ning eitatakse sellega või halvustatakse holo-, holokausti toimumist ta võib, ma arvan, et me peaksime tema sõnad hukka mõistma pigem praegu, sest varsti võib temast saada president ja peaks talle demokraatia mängureegleid selgitama. suur tänu, kolleeg Preda. sellega on üheminutilised sõnavõtud vastavalt artiklile sada kuuskümmend kolm lõpule jõudnud. Ehm, me jätkame tööd kell üheksa homme hommikul, päevakord on avaldatud ning sellega võib tutvuda ka Euroopa Parlamendi kodulehel. tänane töö on lõppenud, aitäh!